kahe tuhande seitsmenda aasta määrust. meie kolleegid, kes seda dokumenti analüüsisid, teatasid meile, et teksti puhul on konsulteeritud nõukogu ja komisjoniga ja see parandus puudutab äh, punkti viiskümmend neli, leheküljel viiskümmend neli ja on puhtalt tehniline seoses eh, reegliga kakssada kolmkümmend üks eh, tuleb eh, parandus vastu võtta täiskogu istungil pärast seda, kui asjaomane komisjon on selle läbi vaadanud. kui vastuseisu ei ole, siis teen ettepaneku enne meie koosoleku avaliku osa lõppu, enne kui me hakkame arutama punkti kaheksa, omavahel teen ettepaneku järeldada, et see muudatus on vastu võetud meie komisjonis ühehäälselt ja nüüd läheme hääletuste juurde. kõigepealt äh, Euroopa Liidu toiduahela riski hindamise läbipaistvus ja kestlikkus. Andriu. Äh, kaks märkust, enne kui hääletamise juurde läheme. kõigepealt mul ei ole hääletuskaarti, isegi see peaks kohe saabuma, teine on see, et ma tahaksin tagasi võtta oma eh, paranduse number sada üheksateist, kui võimalik teen ettepaneku mainid, mainida seda vahetult enne hääletust, kui me jõuame selle punkti juurde nõndaks alustame hääletust. see on siis eh, Euroopa Liidu toiduaine riski hindamise läbipaistvus ja kestlikkus. tegemist on raamtekstiga. tervitan siin Karina Kadenbergi ja annan teile sõna suur tänu, ma olen veendunud, et tegemist on väga tähtsa muudatusettepanekuga, väga tähtis on läbipaistvust äh, lubade andmise menetluses suurendada ja kuna tegemist on nii tähtsa punktiga, siis palun, et me asuksime kohe hääletama. przepraszam przechodzimy do głosowania zaczynamy od kompromisu Läheme hääletuse juurde ja aru-, alustame kompromissist ettepanekust A. ootame hetke, kuni kolleeg on saanud oma hääletuskaardi hääletus on lõppenud. aitäh! läheme muudatusettepaneku kümme juurde. see on raportööri muudatus, üksteist vastu võetud, sada kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, sada viis poolt, vastu, kontrollime, hääletus on avatud muudatus sada viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatus sada neli, kes on poolt, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, kontrollime, muudatus kaksteist, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud. edasi muudatus sada seitse, kes on poolt, vastu. avan hääletuse. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus sada kaheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. number kolmteist, poolt, vastu võetud. number neliteist, poolt vastu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromissettepanek B, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja läheme number sada üksteist juurde, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist. vabandust. hääletame kompromissettepanekut C, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vabandust, siin oli väike segadus, me hääletame muudatusettepanekut C üle. hääletus on avatud nüüd. suletud. vastu võetud. ja nüüd läheme muudatuse kaheksateist juurde, kes on poolt? vastu võetud. number üheksateist, kes poolt? vastu kontrollime. kontrollime muudatusettepanekut number üheksateist, hääletus on avatud. number üheksateist. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksateist selle võttis härra Andreev tagasi, liigume nüüd äh, saja kahekümne juurde, poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, poolt, vastu, tagasi lükatud sada kakskümmend kaks poolt, vastu võetud, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, kont-, tagasi lükatud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu võetud. kompromissettepanek D hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime number sada kakskümmend üheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada kolmkümmend poolt, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu me ei hääleta muudatusettepaneku üle number kakskümmend, kes on sada kolmkümmend kaks poolt, vastu? tagasi lükatud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu võetud see muudatus langes ära, kuna sada kolmkümmend võeti vastu, palun vabandust sest selle üle ei olnudki vaja hääletada, kuna see langes ära saja kolmekümne vastuvõtmisega. edasi jõuame kompromissi E juurde, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend seitse ja sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime. Need on sada kolmkümmend seitse ja sada kolmkümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Need olid muudatusettepanekud sada kolmkümmend seitse ja sada kolmkümmend kaheksa need võeti vastu. me peame hääletama kahtekümmend kolm ja mitte seda muudatusettepanekut. Um mulle öeldi, et see võeti vastu. see on selge ju. vabandust, väike segadus siin kahekümne kolme juures oleme nüüd, kes on nii, kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmkümmend üheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. sada nelikümmend poolt, vastu. kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kompromissettepanek F, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd jõuame kompromissettepaneku G juurde. hääletus on avatud kompromiss G. seda ei ole vaja korralda, korrata, see võeti vastu. liigume kompromissi H juurde, hääletus on avatud hääletame kompromissettepaneku number H, H üle, hääletus on avatud. hästi, ja siit liigume muudatusettepaneku kakskümmend seitse juurde, kes on poolt vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanekud kakskümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, sada viiskümmend kaheksa hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, sada kuuskümmend üks, hääletus on avatud. lõpp, lõppenud. vastu võetud ühe häälega muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks, poolt vastu kontrollime ka seda. sada kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu võetud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu võetud, sada kuuskümmend kontrollime siiski sada kuuskümmend viis, hääletus on avatud muudatus sada kuuskümmend viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu võetud. ja muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu võetud. nüüd kompromiss I muudatusettepanek kolmkümmend kaks võeti siis vastu. ja me läheme nüüd äh, kompromissettepaneku I juurde. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu? kontrollime, sada kuuskümmend kaheksa, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kolmkümmend neli, poolt, vastu, tagasi lükatud kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend neli. hääletus on avatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli. hääletus on avatud. kolmkümmend neli. kolmkümmend neli hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada seitsekümmend üks poolt, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks ja sada seitsekümmend kolm poolt, vastu võetud. kompromissettepanek J, hääletus on avatud kompromiss J, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd liigume muudatusettepaneku sada seitsekümmend seitse juurde poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kolmkümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend, poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime. sada seitsekümmend üheksa, hääletus on avatud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend poolt, vastu, kontrollime. hääletus on avatud hääletus on lõppenud tagasi lükatud ühe häälega, nelikümmend kaks poolt, vastu võetud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu võetud sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu võetud sada kaheksakümmend kolm, siiski kontrollime, sada kaheksakümmend kaks, hääletus on avatud, sada kaheksakümmend kaks avatud, hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, kontrollime, hääletus on avatud tõenäoliselt on vastu võetud, kui kontrollime, hääletus on lõppenud vastu võetud. sada kaheksakümmend üheksa poolt. sada üheksakümmend üks, vabandust. kes on poolt? kes vastu? kontrollime hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromissettepanek ka, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. kompromissettepanek on vastu võetud, me liigume muudatusettepanek. kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu. kontrollime, sada üheksakümmend neli. vabandust, kontrollime muudatusettepanekut sada üheksakümmend kolm, kordan, kontrollime muudatust sada üheksakümmend kolm. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime siiski, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud väikese häälte vahega. sada üheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud sada üheksakümmend kuus ja sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. punkt kolm, sada üheksakümmend üheksa, Scott Keita ettepanek, poolt, vastu, tagasi lükatud kakssada poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kolm poolt, vastu. kontrollime, hääletus on avatud hääletus on lõppenud ühe häälega vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viis. kakssada viis. kes on poolt, kes vastu? kontrollime, hääletus on avatud, kakssada viis. hääletus on lõppenud vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kahe hääle enamusega. kakssada kümme poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada üksteist. härra Dantin poolt, vastu võetud. kakssada kaksteist rühma saadikute tehtud ettepanek. Läheme edasi kakssada neliteist ja kakssada kolmteist koos, kes on poolt, kes vastu. kontrollime. muudatus kaks tuhat neli, kakssada neliteist, kakssada kolmteist hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada viisteist poolt, vastu vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu. kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitseteist poolt, vastu, vastu võetud kakssada kaheksateist poolt vastu, tagasi lükatud. kakssada üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu võetud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kolm <clears throat> kes on poolt, kes vastu. kontrollime, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. raportööri muudatusettepanek üks, poolt, vastu. kontrollime, hääletus on avatud hääled hääletus on avatud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatus viiskümmend neli poolt, vastu. vabandust, nüüd kompromissettepanek L, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud kompromissettepanek on vastu võetud. kordame hääletust, vabandust. muudatus kolm, kes on selle poolt vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime. viiskümmend üheksa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend poolt, vastu. tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu võetud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud kuuskümmend üheksa, poolt, vastu võetud, ettepanekud seitsekümmend ja seitsekümmend üks, poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, seitsekümmend neli poolt, seitsekümmend neli vastu võetud seitsekümmend viis, vabandust, seitsekümmend kolm, kes on seitsmekümne kolme poolt, vastu. kontrollime. hääletus on avatud muudatusettepaneku seitsekümmend kolm üle. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatused, kompromissettepanek M. Läheme muudatusettepaneku kaheksakümmend juurde, poolt, vastu taaskord muudatusettepanek kaheksakümmend. Tarabella, Neuschel, Kloonets. kes on poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime siiski kaheksakümmend üks muudatusettepanek kaheksakümmend üks ja hääletus on avatud. kaheksakümmend üks hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, hääletus on avatud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend neli poolt, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksakümmend me kontrollime, muudatusettepanek kaheksakümmend kuus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ühe hääle enamusega. ja nüüd liigume muudatusettepaneku seitse juurde. kes on poolt? vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu tagasi lükatud üheksakümmend üks, kes poolt, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, poolt, vastu võetud. üheksakümmend kolm, poolt, vastu võetud. üheksakümmend neli, vast-, poolt, vastu võetud. üheksakümmend viis, poolt, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa kes on poolt, kes vastu? kontrollime, kontrollime ettepanekut kaheksa. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kes on poolt? kes vastu? vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. ja nüüd tuleb äh, nimeline hääletus äh, arvamusettepaneku kohta muudetud kujul. käivad veel konsultatsioonid, ootame hetke. hästi, oleme valmis hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. liigume punkti neli juurde, aitäh. täname raportööri. kas raportöör soovib sõna? okei. Main... meie fraktsioon hääletab vastu, sellepärast et suurem osa sellest, mida me soovisime saavutada, me ei saavutanud, need muudatusettepanekud läbi ei läinud ja sellepärast palun minu nimi autorite, autori nimena raportilt maha võtta. There is no report. There is no report. There is no report. There is no problem. opinia została odrzucona także nie ma co e, chyba wykreślić nazwiska. E, proszę państwa see on tagasi lükatud nii et ei olnudki mõtet teie nime sealt ära võtta tegemist oli parlamendi ja nõukogu määruse eelnõuga on meil järgmine siis äh, määrus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm Euroopa Horisont ning kehtestatakse selle osalemise levitamise eeskirjad, see on meie järgmine hääletus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 olen siin tõesti kohal ja praegu on tõesti õige aeg äh, toonitada, mida need kümme miljardit eurot äh, tähendavad selleks, et toiduainete tootmist Euroopas äh, edasi arendada Euroopa Horisondi programmi kaudu mul on väga hea meel koostöö üle, mida me tegime selle arvamuse väljatöötamisel ja ma tõesti leian, et väga hea on, et meie komisjon annab selge sõnumi välja, kui tähtis on meie jaoks see küsimus. nii et ma olen tõesti veendunud, et see kujuneb edulooks. ei, sorry, to jest ten obszar działań. esimehe mikrofon. nagu te teate, vahendeid on rohkem. põllumajanduse roll on tulevases programmis väga tähtis ja sellepärast meil on väga hea meel. tahame tänada raportööri, asumegi hääletama. kõigepealt muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üks. hääletus on alanud, kompromiss üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kuus. siin on väike muutus, see on nüüd kakskümmend kuus, kes on poolt? vastu kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud, kompromiss kaks. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kolm, hääletus on alanud, kompromiss kolm, hääletus on lõppenud hästi. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu võetud kompromiss neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. kes on poolt, vastu? tagasi lükata nelikümmend üheksa poolt. vastu võetud. viiskümmend siin proua McIntyre, äh, palun, teil on sõna. aitäh, esimees. esialgne muudatusettepanek puudutab äh, assotsieerunud riike, kes suudavad koordineerida ja osaleda programmis, nagu on ka praeguse kaks tuhat kakskümmend puhul. aga meie soovitus oleks, et õiguslikult peaksid, peaksid tegemist olema Ähm, üksustega assotsieerunud riikidest ja ma, ja ma tänan raportööri siinkohal toetuse eest. suur tänu. kas see oli kõikidele selge? siis hääletame. viiskümmend, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud kas miski jäi selgusetuks? kas me peame uuesti hääletama või hääletame elektrooniliselt? ei, vist ei ole vaja. viiskümmend üks. kas võiksime seda kontrollida, sest tundub, et see no siiski väi-, väike segadus viiekümnendat. siin oli DBC jah, hääletus on alanud, muudatusettepanek viiskümmend. hääletame muudatusettepanekut viiskümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on alanud, muudatusettepanek kuuskümmend kuus ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu tagasi lükatud, seitsekümmend üks. hääletust ei ole. ja läheme nüüd põhjenduste juurde, muudatusettepanek kolm. proua McIntyre, kes on poolt, vastu ja vastu võetud, neli poolt, vastu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu võetud, viis poolt, vastu võetud, seitse poolt, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, kontrollime, kaheksa. seitse, hääletus on alanud, seitse, hääletus on alanud. seitse, hääletus on alanud. muudatusettepanek number seitse ja hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu võetud, kümme poolt, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu võetud, kolmteist poolt vastu. kontrollime. kontrollime. hääletus on lõppenud. oi, ei. aga see on demokraatia, tagasi lükatud. kompromiss viis. härra Agnew ma hääletasin teie poolt, esimees. mõnikord olen ikkagi teie poolel ka. väga-väga-väga suur tänu. kui ma tulen teie koduriiki, ost-, teen teile kohvi välja. kompromiss viis, hääletus on alanud. kompromiss viis hääletus on lõppenud. vastu võetud seitseteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kontrollime, kakskümmend üks, hääletus on alanud, kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. suur tänu. kakskümmend kaks, kes on poolt? kakskümmend kaks poolt vastu, tagasi lükatud. ja nüüd nimeline hääletus. kogu arvamuse projekt muudetud kujul. hääletus on alanud Zamykam, zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud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 Bardzo dziękujemy. Pani poseł, przechodzimy do. suur tänu. ja nüüd äh, teine arvamus. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? aitäh, vastu võetud kuuskümmend kaks poolt, vastu võetud kuuskümmend kolm poolt, vastu võetud kuuskümmend neli poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuuskümmend viis langeb ära. kuuskümmend kuus, kuuskümmend kuus, kes on poolt? vastu võetud. kuuskümmend seitse langeb ära. kuuskümmend kaheksa poolt. vastu võetud. kuuskümmend üheksa kontrollime. kuuskümmend kaheksat kontrollime, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu võetud. kompromiss üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, nii et seitsekümmend kuus on järgmine, kes on poolt, vastu tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu kontroll, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime, kaheksakümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend kolm. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud kaheksakümmend üheksa, hoibus. kaheksakümmend üheksa. kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksakümmend neli. üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu võetud. järgmised langevad ära. sada poolt, vastu võetud. sada üks poolt, vastu. kontrollime, sada üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud, sada kaks poolt, vastu tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu võetud. sada viis poolt, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitse poolt, kontrollime. sada kuus, kontrollime sada kuus hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu võetud. kompromiss kaks, hääletus on alanud oled sa lõppenud? vastu võetud. kompromiss kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss neli, hääletus on alanud, kompromiss neli. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. kompromiss viis, hääletus on alanud. ja see on kompromiss viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kakskümmend üheksa. Hoibus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kuus. kontrollime, hea küll, kontrollime. sada kakskümmend üheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kuus poolt, vastu võetud. sada kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime, kontrollime, sada kolmkümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud seitse, kes on poolt? vastu võetud. sada kolmkümmend üks poolt, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu võetud, üksteist, poolt, vastu võetud, kompromiss seitse, hääletus on alanud. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. sada nelikümmend, kes on poolt, vastu aega puudu. kes on saja neljakümne poolt? vastu, tagasi lükatud. kolmteist, kolmteist, kes on poolt, vastu võetud, sada nelikümmend üks poolt, vastu võetud, neliteist poolt, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt vastu võetud, viisteist poolt vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt vastu. kontrollime, sada nelikümmend neli, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kuusteist, kes on poolt? vastu võetud, seitseteist poolt, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kaheksa, kes on, hääletus on alanud, kompromiss kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada viiskümmend üks. kes on poolt? vastu, vastu võetud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu võetud, kompromiss üheksa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu võetud. kas kontrollime hästi? sada kuuskümmend üks, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu võetud, kakskümmend üks kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üks kaart tuleb välja võtta. jah, palun. kas kaart tuleb välja võtta? okei okay., zamykamy głosowanie. hääletus on lõppenud üks sotsialistide kaart, kas tuleb välja võtta? ei, kõik on korras. ma pean minema libesse hääletama, et ta vahetab mind välja. hästi, kolleeg läheb hääletama libesse, kõik on siis korras, suur tänu. hääletus on lõppenud ja see oli vastu võetud ma paluksin, et inimesed esimeses reas vasakul tiival tõstaksid korralikult kätt, kompromiss kümme. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ei, kompromiss A, kompromiss kümme, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt vastu. kontrollime. kakskümmend kolm hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu võetud sada seitsekümmend poolt, vastu, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt vastu, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss üksteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. sada seitsekümmend kuus härra Kaputolt, kes on poolt, vastu võetud. ja nüüd sada seitsekümmend kaheksa, härra Agnew. esimees, võib-olla see oli tõlkeviga, aga minu hääletusnimekiri ütleb, et me peaksime hääletama muudatusettepanekut sada seitsekümmend neli ja nüüd me hääletasime sada seitsekümmend kuus. E, kompromiss üksteist. härra Agnew, teil on täiesti õigus. sekretäriaat et vabandab. ma ei järgisin instruktsioone, aga suur tänu, et osutusite sellele veale. tulevikus paremini. sada seitsekümmend neli härra Tšufridalt, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa. härra Hoibuschel, kes on poolt, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu võetud. sada kaheksakümmend poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. sada kakskümmend kaks poolt, sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime, sada kaheksakümmend kaheksa. No właśnie, dlatego sprawdzamy, panie pośle sellepärast oligi tähtis kontrollida. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. aga väga napilt. kakskümmend kuus poolt vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt. kakskümmend kuus oli vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu võetud sada üheksakümmend poolt, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu võetud, sada üheksakümmend üks poolt, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, sada üheksakümmend kaks poolt, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kakssada poolt, vastu tagasi lükatud, kolmkümmend neli poolt, vastu võetud, kakssada üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu võetud, kakssada kolm poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu võetud, kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu võetud, kakssada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist, hääletus on alanud Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. 213 poolt vastu. Tagasi lükatud. 40 poolt vastu. Vastu võetud. 214 poolt vastu võetud. 215 poolt vastu. Tagasi lükatud. 41 poolt vastu võetud kakssada kuusteist poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. Zamykam głosowanie. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitseteist poolt, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu võetud, nelikümmend neli poolt vastu võetud, kakssada kaheksateist poolt, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu võetud, kakssada kakskümmend poolt, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu võetud, kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime, hääletus on alanud. kakssada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime, viiskümmend üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on, see on tagasi lükatud, neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viisteist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd viiskümmend üheksa härra Puudalt kes on poolt, vastu võetud kuuskümmend, kes on poolt, vastu võetud. ja nüüd kogu arvamuse projekt muudetud kujul. ja see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Hääletus lõppes. vastu võetud. aitäh! kas raportöör soovib sõna saada? ei. see tähendab, et suur tänu proua Kadainenile tehtud töö eest. kaks väga tähtsat ja huvitavat arvamust ning nüüd päevakord on punkt number kuus. tere. okei okay.,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 Obecny, tak? Okej. Okay. Zaraz, zaraz, zaraz do tego dojdziemy. Okej? Okay? jah, kohe jõuame selle juurde. ma räägin sellest raportist, mida me koos, mille kallal me koos kolleegiga töötasime ja palun, et võt-, võt-, võetaks tagasi muudatusettepanek äh, kakskümmend neli. jah, hästi, suur tänu. kõigepealt paar sissejuhatavat sõna räägime Euroopa Liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamisest pärand Ühendkuningriigi väljaastumist liidust. see on siis nõukogu määruse number kolmkümmend kaks murd kaks tuhat muutmine. Matt Cathy on raportööriks, kas ta on kohal? jah, palun, teil on sõna. And... aitäh, esimees, nii lühidalt kui võimalik, tänan kõiki variraportööre koostöö eest ja pühendumuse eest ja aitäh ka erinevate kontorite töötajatele, kes tõesti väga palju põhitööd ära tehi Alin Skalonist, oma kontorist, oma fraktsiooni töötajaid ja ka Põllumajanduskomisjoni sekretäriaati tänan abi eest. tegemist on küsimusega, mille puhul suurem osa meist ole, lootis, et oleks parem, kui ei peaks sellega üldse tegelema ja sellepärast ma arvan ka, et on väga hea, et põllumajanduskomisjon väga selgelt ütleb välja, et me toetame kõiki talunikke nii palju kui võimalik ja seepärast on ka nii tähtis, et me võtame vastu raporti, mis on tugev ja see puudutab siis, siis esimesi tariifikvoote, millest me oleme juba rääkinud. nii seekord kui ka eelmine kord Strasbourgis tegemist on tõesti väga tehnilise küsimusega, aga samal ajal on sellel on ka väga suur ja tähtis poliitiline mõõde. nii et aitäh kõikidele kolleegidele tehtud töö eest ja kutsun kõiki üles siis tõesti välja töötama tugevat ja proaktiivset seisukohta nende muudatusettepanekutega, mille üle me kohe hääletame aitäh, suur tänu nende kommentaaride eest. tõesti ülitähtis küsimus, nii et alustame. muudatusettepanek kakskümmend viis, kes on poolt? vastu võetud. kuus. kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, poolt, kes poolt, kakskümmend kuus, vastu võetud. kontrollida soovite, olgu. kontroll algas Zamykam głosowanie hääletus lõppes. Poprawka dwadzieścia siedem. kakskümmend seitse. kes poolt? vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu võetud. kakskümmend üheksa. kas see on sama või kakskümmend üheksa, siiski hääletame selle üle. vastu võetud. see oli siis samasugune seitsmega, nii et kolmkümmend, kes poolt, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu võetud, üheksa poolt, vastu võetud. kompromissettepanek üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, edasi kolmteist, kes poolt, vastu võetud. muudatusettepanek. neliteist langeb ära, nii et viisteist, kes poolt, viisteist, kes poolt. kaks, kes poolt, vastu võetud. kuusteist kes poolt, vastu võetud. seitseteist, kes poolt, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes poolt, kolm. vastu. kontrollime. hääletus algas, muudatusettepanek number kolm hääletus lõppes tagasi lükatud. üks vastuhääl rohkem. kompromissettepanek kolm. vabandust, muudatusettepanek üheksateist siiski enne. üheksateist, kes poolt? vastu? kontrollime. hääletus algas, muudatusettepanek üheksateist. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kaks. hääletus algas, kompromiss kaks. kompromiss kaks, hääletus käib. hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend langeb ära. muudatusettepanek neli, kes poolt, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu. neli. kas me hääletame ka muudatusettepanekut kakskümmend?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 hääletame muudatusettepanekut kakskümmend, kes on poolt? olgu, kakskümmend, hääletame elektrooniliselt, kakskümmend. Zamykam głosowanie. Odrzuc- hääletus lõppes, tagasi lükatud, üks vastuhääl rohkem. järgmiseks muudatusettepanek neli, kes poolt? neli, kes poolt? hääletus algas, kontrollime elektrooniliselt, neli. hääletus lõppes, tagasi lükatud, üks vastuhääl rohkem, kompromissettepanek kolm, hääletus algas Zamykam hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes poolt, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse üle muudetud kujul. hääletus algas, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kas raportöör sooviks midagi veel kommenteerida? ei, aitäh, esimees. no ale no, no okei okay., proua Ispa, tak. E, daamid ja härrad, suur tänu teile kannatuse eest, aitäh raportööridele, aitäh variraportööridele, aitäh kõigile kolleegidele, aitäh ka sekretäriaadile, mis aitas neid arvamusi välja töötada. proua McInnes oli just esimeste konverentsil, aga jõudis siia tagasi ja saab ka kohe sõna. jah, esimees, see oli see küsimus, mille tahtsin tõstatada. vabandan väga, et ma ei jõudnud hääletusele, sest olin esimeste konverentsil ja tahtsin välja tuua selle, et seda juhtub väga tihti, kuna meil on siin komisjoni koosolek hilja esmaspäeva õhtul ja mul on ka teisi öö, äh, koosolekuid. aitäh Frank Pavlovitšile selle eest, et ta asendas mind siin nii kaua proua asepresident, aitäh meile seda infot edastamast. eriti kuna teie kontor tegelikult edastas ka sekretariaadile selle info enne koosolekut, saame väga hästi teie seisukorrast aru, sest teil on tõesti väga palju kohustusi, kuna olete Euroopa Parlamendi asepresident nii, daamid ja härrad, läheme nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde ja nagu ma juba koosoleku alguses ütlesin, et meil on siin tegemist parandusega, mis puudutab mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist see on siis nõukogu määrus number kaheksasada kolmkümmend neli murd kaks tuhat seitse, mis tunnistatakse kehtetuks ja meie peame selle paranduse heaks kiitma. see on nõukogu ja komisjoniga juba kokku lepitud ja keegi ei ole ka protesti esitanud selle koosoleku ajal, nii et seega ühehäälselt on see parandus heaks kiidetud ka meie komisjonis. ja nüüd, kallid kolleegid. I said nüüd läheme kinnise koosoleku juurde.